tere hommikust kõigile, kallid kolleegid. ma arvan, et meil on siin piisavalt saadikuid juba kohal selleks, et oma päevakorraga algust teha. ma tahaksin rõhutada, et see on meie komisjoni viimane istung sellel ametiajal, tegemist on väga olulise päevaga, meil on väga tihe päevakord, mis on täis hääletusi. tahaksin teile kõigepealt meelde tuletada, et pärast hommikust istungit lõuna ajal teeme me foto, eh, oma komisjoni foto ning täna õhtul pärast õhtust istungit äh, olete kutsutud siis hüvasti jätud ringile. nüüd aga läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde. Äh, teemaks on kliima, ma annan, et kliima siin saalis on täna kohutav, väga palav on, ma loodan, et õhukonditsioneerid hakkavad peatselt. ning kuues päevakorrapunkt Äh, kõigepealt annaksin äh, sõna raportöörile Avril Doyle'ile ja pärast seda on siis lihthääletus. Avril, sul on sõna. aitäh, esimees. see korrektsioon puudutab kahte tehnilist menetluslikku muudatusettepanekut Äh, mida nõuavad äh, juristlingvistid, me peame selge, selgemaks muutma teksti kahes punktis ja viima selle kooskõlla sellega, mille osas me nõukoguga oleme kokku leppinud, punkt üksteist A, kus räägitakse ETS-is osalejate võrdsemast kohtlemisest ja siis kõik võivad ka viia siis neid äh, norme üle teisest faasist kolmandasse faasi ja samamoodi selgitatakse siis et nende puudarengumehhanismide punktid puudutavad siis kõiki, käivad kõikide kohta ja muudatus, mis puudutab punkti kakskümmend neli, äh, tegemist on siis punktiga kakskümmend neli esialgses tekstis minu, minu raportis, äh, seal viiakse sisse komitoloogia muudatusettepanek, äh, see on siis see asi, mida ka meie parlamendina sooviksime Äh, esialgu ei ole see selgesõnaliselt äh, ETS-i ülevaates välja loo-, toodud, tegemist on standard komitoloogia menetlusega, nii võib öelda, nii et, et meil tuleb kontrollida järelevalvemenetlus äh, ja see on siis see, mis on ette nähtud, nii et tegemist on kahe tehnilise muudatusettepanekuga, millele juhtisid meie tähelepanu jurist-lingvistid ja ma teen ettepaneku, et me hääletame selle poolt. suur aitäh see oli väga selge sõnavõtt ja läheme nüüd kohe hääletuse juurde, pange oma hääletuskaardid valmis, sest me hääletame elektrooniliselt. niisiis, kes on poolt? jah, elektrooniline hääletus ja hääletus on avatud tegemist on viimase hääletusega, seega ma ootan pisut kauem kas kõik on hääletanud? ei ole veel. veel mitte. okei okay., the vote is ah,. nii, nii, nüüd on hääletus lõppenud ja tulemused on ekraanil nelikümmend poolt, keegi pole vastu, keegi pole erapooletu. suur aitäh, Avril ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde see on kuus A, veel üks korrektsioon. ja annaksin sõna äh, härra Krootele, raportöörile, aga ma ei näe teda saalis. ma arvan, et probleeme ei ole, nii et, et äh, kiidame siis selle korrektsiooni ka heaks hääletus on alanud, elektrooniline hääletus, kes on poolt? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kolmkümmend seitse poolt, kolmkümmend see, see, kedagi vastu ei ole, see on vastu võetud Läheme nüüd edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde. arvamuse koostajaks oli äh, professor Antonio Stragatellis. ma küsiksin talt, kas ta soovib sõna? ei soovi. Äh, ma arvan, et me võime kohe hääletama hakata, ütleb härra Stragatellis. ei ole vaja midagi enam arutada suur aitäh, professor, nii et, et äh, võtke oma hääletusnimekirjad ja hakkame hääletama. muudatus äh, kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. ITRE kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud kaks identset muudatusettepanekut üheksateist proua Riisilt ja ITRE neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime seda elektrooniliselt, niisiis kakskümmend kaks elektrooniline kontroll ja muudatusettepaneku autoriks on Roosa Arbu, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud äh, kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. kakskümmend kolm proua Kruupalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, Tagatellis ja teised, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime elektrooniliselt. niisiis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli äh, poolt, üksteist vastu, see on siis vastu võetud, äh, ITRE viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks identset, kakskümmend viis ja kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse, Adam Mult, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine on tagasi võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa, osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu, see on samuti vastu võetud. ITRE kuus poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, see on vastu võetud. järgmine langeb ära, kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine on tagasi võetud, kolmkümmend neli ja ITRE seitse on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus suuline muudatusettepanek proua Riisilt, kes on poolt vastu, eraldi, erapooletud, vastu võetud. ITRE kümme langeb ära, ütleb esimees. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Avril Toe protseduuriline küsimus jah, järgmised kolm muudatusettepanekut, kolmkümmend kaheksa, üksteist ja kolmkümmend üheksa on omavahel seotud ning mina muudatus, minu muudatusettepanek ja, ja ITRE muudatusettepanek langevad ära, kui ITRE üksteist või kolmkümmend kaheksa vastu võetakse, ma tahaksin selle kahtluse alla seada. Äh, mulle, minu arvates on need mõlemad täiesti kooskõlas minu muudatusettepanekuga ja ma tahaksin, et seda hääletatakse eraldi, nii nagu see siin kirjas on ja las siis talitused kontrollivad, kas mingeid probleeme on või ei. jah, ma nõu-, olen nõus, ütleb esimees, ma panen selle hääletusele. Äh, niisiis pärast otsustame õigustalitusega, mida teha. niisiis kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine langeb ära. kolmkümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kaksteist vastu, üks erapooletu, see on vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks, kes on poolt? ai, see langeb ära, ütleb esimees. nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. nelikümmend neli elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend kolm poolt, kolmteist vastu. see on vastu võetud. järgmine langeb ära, ITRE kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE kolmteist poolt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 neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd raporti eelnõu muudetud kujul elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm poolt, kuus vastu, erapooletuid ei ole. ja nüüd õigusloome resolutsiooni eelnõu elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud nelikümmend kaks poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole. õnnitlused professor Trakatellisele. So let me move to item, item uh... nii, läheme nüüd kaheksanda päevakorrapunkti juurde, see puudutab taimekaitsetoodete statistikat ma näen, et raportöör sooviks saada sõna, niisiis raportöör. aitäh, esimees, kallid kolleegid. mõni nädal tagasi eh, ehm, eh, mõni nädal tagasi me arutasime neid muudatusettepanekuid, mis selle määruse kohta esitati meil toimusid äh, kohtumised nõukoguga ja äh, kolmepoolne kohtumine ei olnud väga kerge, aga me saavutasime kor mitmel korral kokkuleppe ja siis äh, läks, läks asi tagasi Koreperi ja Tšehhimaad, eesistujamaad Koreper alati ei toetanud koos variraportööridega pidime me väga kindla rinde moodustama ja ma olen neile tänulik selle eest, meie koostöö oli tõepoolest suurepärane, fraktsioonide vaheline koostöö oli suurepärane ning tulemuseks on see, et meil on nüüd umbes neljakümnest muudatusettepanekust koosnev pakett, need on siis kompromissid minu enda raportile, mõned nendest on esitanud ka härra Hegi tegemist on poliitilise kompromissiga, mille me saavutasime nõukoguga ja ma arvan, et see sisaldab kõiki olulisemaid punkte esimesest lugemisest, need punktid on kaitstud ning me oleme suutnud näha, et meil on kokkulepe selle õigusakti ja kahe teise olulise vahel, nimelt direktiiv, mis puudutab taimekaitsevahendite jätkusuutlikku kasutamist ning äh, turustamise reguleerimist. meil on äh, nüüd äh, uus määrus, mis puudutab statistikat selles valdkonnas, nõukogu ja komisjoniga on kokkulepe olemas ja selle kokkuleppe kohaselt, kui komisjon tuleb välja uue ettepanekuga biotsiidide osas, siis viivad nad läbi mõju-uuringu, seda teevad nad nõukogu palvel ning seejärel teevad ettepaneku selle dokument, selle määruse korrigeerimiseks. niisiis, mul on väga hea meel, et ma saan selle kompromisspaketi teile esitada, ma loodan, et te toetate seda, sellele on alla kirjutanud kõik fraktsioonid ning ma arvan, et see võimaldab meil eh, olulise õigusloomealase töö lõpule viia, nii et, et eh, see õigusakt saaks jõustuda. aitäh! Äh, suur aitäh. variraportöörid ei ole sõna soovinud, nii et, et läheme siis kohe hääletuse juurde. nagu siis teatati, meil on nelikümmend kompromissmuudatusettepanekut, mis hääletatakse plokina. niisiis, kes on poolt? kompromisside ploki poolt, kes on vastu? erapooletud see on vastu võetud. järgmine plokk langeb ära ja lõpphääletus elektrooniliselt, see puudutab siis soovituse eelnõu muudetud kujul, hääletus on alanud. ma ootan, kuni Anja Weisgerber ka on hääletanud. kas kõik on hääletanud? jah, hästi, siis on hääletus lõppenud nelikümmend seitse poolt, üks erapooletu ja keegi pole vastu. õnnitlused raportöörile ja ka teistele, kes selle teemaga tegelesid. no nii, mingem siis nüüd edasi kõige raskema ja tõenäoliselt kõige olulisema tänase päevapunkti juurde. see on siis patsientide õiguste, õigused piiriüleses tervishoius ja kõigepealt tahaksin anda sõna raportööri John äh,, raportöörile John Bowisele lühikeseks sõnavõtuks, palun. aitäh, esimees, ma teen tõesti lühidalt sest te võite võtta kas pika või lühikese versiooni ja täna ilmselt tahame lühikest versiooni. see on olnud pikk äh, rännak sellel teemal alates sellest, kui me komisjonina kõigepealt äh, tegelesime patsientide mobiilsuse raportiga kolm aastat tagasi, vähemalt või kolm aastat, kui mitte rohkem. ja sel-, viisime selle plenaarile, nüüd tegeleme Euroopa Kohtu otsuste õiguslike tagajärgedega, me püüame sellele anda õigusliku kindluse, püüame saavutada protseduurilist selgust ma loodan, et saame komisjoni dokumenti veel paremaks teha ja pean ka ütlema, et kogu aeg oleme olnud tihedas kontaktis nõukogu ja komisjoniga nii Prantsuse kui ka nüüd äh, Tšehhi eesistumise ajal. ja ma olen väga tänulik kõigi nende tervise atašeede eest või peaaegu kõigile olen tänulik, kes minuga on ühendust võtnud. see on olnud suureks abiks, sest osa meie ülesandest öö, on püüda välja tulla sellise ettepanekuga, mis vastab nii parlamendi soovidele kui ka liikmesmaade tahtmistele. teiseks, sõltumata selline, milline on hääletuse tulemus, tahan igal juhul väga-väga tänada kalleid kolleege selles komisjonis teid ennast, esimees, selle töö eest, mis te olete siin teinud. aga te mõistate, kui ma kõige enam täna, tänan oma variraportööre, kes on nii palju pidanud pingutama selleks, et selle eesmärgini jõuda, võtta arvesse erinevaid ja väga varieeruvaid äh, vajadusi, mida toovad välja nende oma kolleegid, oma fraktsioonid. samas on nad kogu aeg olnud avatud mõtetele, mis tuleb teistest fraktsioonidest. ma olen väga tänulik oma kolleegidele oma fraktsioonidest, väga äh, fraktsioonist äh, nendest, nende positiivsete ideede eest siin parlamendis töötavatelt inimestelt, kes on kõiki ideid välja pakkunud. ja kui lubate, eriti tunnustaksin oma äh, kabineti inimesi, kes on tohutult töötunde siia panustanud, Niili ja Marki. ja samuti tänan äh, variraportööride toetusmeeskonda ja assistente, me aeg-ajalt alahindame seda tööd, mille me oma assistentidele teha anname, aga me, ma väga-väga tänan neid selle töö eest. ja luge-, Äh, tehkem siis nii, et ma ei lämmata aplausi meie assistentidele, sest nad on selle kuhjaga ära teeninud. aga ma tänaksin ka meie nõuandjate, äh, nõuandjaid, Geraldine eraldi, aga jälle tänud kõikidele nõuandjatele, kes on olnud niivõrd suureks abiks, tihti jäädes taustamängijateks, olles vahetevahel ka eesliinil. ja lõpuks tahaksin eriti ära märkida ühte daami, kes tehniliselt on meie juurest juba lahkunud aga ta on edasi tege-, tegutsenud, isegi kui ta enam ei ole kohustatud selleks ja PSLS ta on tõesti olnud selline tõsine energiaallikas meile. ja sellega ma ka lõpetan, las hääletavad näpud räägivad iseenda eest. aitäh, suur aitäh! te osaliselt varastasite mu sõnad, tahtsin äh,, ma tahtsin tänada Piata, kuna ta lahkub meie komisjonist. see väga raske hääletus siin lõpus on õige koht öelda sulle veel kord väga-väga suur tänu kogu komisjoni nimel, aitäh! and be before we jump to the wall ja enne kui läheme hääletuse juurde, siin on võib-olla taas paar äh, sõna, protseduur oli väga keeruline ja meie pädevuste üle käiv võitlus oli keeruline ehk meil on neljakümne seitsmes reegel siin, mis puudutab paremat koostööd. neljakümne seitsmenda reegli põhjal otsustasin inkorporeerida raportisse ilma hääletuseta äh, tööhõivekomisjoni ja IMCO muudatused viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, kuuskümmend neli, kuuskümmend kuus ja kuuskümmend kuus tööhõivest, kaheksa, üheksa, kümme ja üksteist tööhõivest, IMCO kümme ja üksteist ei ole äh, ei käi kokku äh, muudatusettepanekutega sada kümme ja sada kolmkümmend kolm meile eesmärgiks on kustutada ära ehm, põhjenduspunkt eh, ja nende üle hääletada ei saa, ülejäänute üle saab hääletada koos vajalike muudatustega. tänan teid mõistmast, eh, see oli väga keeruline ja komplitseeritud protseduur ja uskuge, ma otsustan ära ainult muudatusettepanekute üle, mis ei muuda selle raporti filosoofiat. tänan teid, niisiis. alustage muudatusettepanekuga nelikümmend kaks, muudat-, kolm, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm ja nelikümmend neli, millega tahetakse kustutada ja lükatakse tagasi kogu ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend seitse ja FEM üks on täpselt ühesugused, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ühesugused viiskümmend üks, viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid ja te kontrollime elektroonilise hääletusega, hääletus on nüüd avatud. hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. ühesugused on nelikümmend viis, ITRE üks ja Jüri üks. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromissettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viis poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss seitse poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, konsolideeritud üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, konsolideeritud kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, konsolideeritud kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaheksateist, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. niisiis otsustasime siis lühise ver-, lühikese versiooni kasuks, nagu John Bowis meil välja pakkus ja nüüd läheme edasi oma hääletusnimekirjaga ja minu puhul on siis leheküljel number seitse ja panen hääletusele härra Tollendali ja Blocklandi ähm, Mrs Dowd kaks, kakssada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaks identset, kakssada seitseteist, kakssada kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt siiski. hääletus on avatud hääletus on lõppenud, kakskümmend neli poolt, kakskümmend üheksa vastu ja sai tagasi lükatud. kakssada üheksateist. Läheb hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud identsed kakssada kakskümmend, kakssada kakskümmend üks, kakssada kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. identsed kakssada kakskümmend kaks, employment, äh, tööhõive kakskümmend üheksa ja EKOn kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, kontrolligem see elektrooniliselt. hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud, kakskümmend viis poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks, kaks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrolligem elektroonilise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud viiskümmend poolt, kedagi vastu ei ole, erapooletuid ka mitte. tõenäoliselt tee serveerimine põhjustas seda olukorda, aga väga selgelt vastu võetud, kakssada kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud ja kaks identset, kakssada kakskümmend seitse, kakssada kakskümmend, vabandust, kolm tükki ühesugused, kaks, kaks, seitse, kaks, kaks, kaheksa, M kolmkümmend, Econ kaheksa, kes, oh, kes on, see on vastu võetud, järgmine, järgmised kaks langevad ära ja Econ seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud nüüd saame minna järgmise lehekülje peale, see on siis muudatusettepanek. oi, vabandust, selle üle hääletatakse hiljem, niisiis kakssada kolmkümmend kaheksa John Bowise ja kakssada kolmkümmend üheksa on täpselt ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine langeb ära kakssada nelikümmend üks, see pere oma, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. järgmine langeb ära tänu kompromissile. IMCO kakskümmend neli, minu lehel on see minu nimekirjas on see üheteistkümnendal leheküljel, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, kontrolligem see elektroonilise hääletusega. hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend kolm vastu, tagasi lükatud employment kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu. vist sama olukord, aga kontrolligem elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud mul on paar identset muudatust, kakssada viiskümmend viis, kakssada viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, ITRE üksteist, FEM kolmteist. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? vastu võetud. järgmised kaks langevad ära. järgmine on siis kaks, kuus, üks, kaks, kuus, kaks, täpselt ühesugused, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine langeb ära. kakssada kuuskümmend kolm, Turmas ja Aukeni oma. ka langevad ära. kakssada kuuskümmend neli, Sornosa, Martines ja Sender, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaks, kuus, viis sinnat, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolm identset, kaks, kuus, kuus, kaks, kuus, seitse, IMCO kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada kuuskümmend kaheksa Estrela, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend Estrela, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud identsed kakssada seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli, seitsekümmend viis ja see seitsekümmend viis siiski. ja panen hääletusele kõik koos, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, erapo- äh,, vastu võetud. järgmine langeb ära. kakssada seitsekümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. tänan, tagasi lükatud. täpselt ühesugused kaks, seitse, kaheksa, ITRE kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kolm identset, kaks, seitse, üheksa, EKA on kaksteist, Tempel kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud täpselt identsed kakssada kaheksakümmend, IMCO kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrolligem elektrooniliselt. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid, tagasi lükatud, kaks kaheksa kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, Empl kolm, äh, tööhõive kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, identsed kaks kaheksa neli, IMCO kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, identsed kaks kaheksa kuus, IMCO kakskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. identsed kaks kaheksa viis, info kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse, kakssada kaheksakümmend kaheksa hea küll, see oli osa eelmisest ja identsed eelmise kahega, nii et see on siis vastu võetud ja läheme edasi kaks kaheksa üheksa ja kahesaja üheksakümne juurde, identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, identsed kaks üheksa üks, tööhõive kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud üheksa, kaks üheksa kaks, kes on poolt, vastu, kontrolligem elektrooniliselt. kakssada üheksakümmend kaks põõmise muudatusettepanek. hääletus on lõppenud. nelikümmend neli poolt ja ainult seitse vastu, üks erapooletu, selgelt vastu võetud. kakssada üheksakümmend kolm langeb ära, järgmine ka ja hüpakem nüüd siis artikli neli punkt üks A juurde, muudatus kolmsada, Sornosa Martines, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmsada üks, kolmsada seitsekümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kolmsada kaks ja ITRE kolmteist koos, kes on poolt, kes on vastu. kontrolligem need kaks, palun läheme elektroonilise hääletuse peale, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, kolmkümmend viis vastu, see on tagasi lükatud Okay. Uh, järgmisena läheb hääletusele muudatus kolmsada viis, mida osaliselt kajastab kompromiss viis, aga me peame hääletama ülejäänu poolt või vastu, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud järgmine on artikkel viis. kolmsada kolm, ITRE neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. õnnelikud sekundid minu töös, kus kõik asjad ära langevad. lehekülg kakskümmend viis, minu äh,, minu äh, paberites, nii et õrnalt ja rahulikult, me võime aeglaselt liikuda kahekümne viienda lehekülje juurde ja järgmine muudatusettepanek on kolmsada kuuskümmend üks, mis on täpselt sama kui IMCO kolmekümne viiega ja seda tuleb hääletada põhjenduspunktiks, nii nagu hääletusnimekirjas ära toodud on, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. IMCO kolmkümmend viis samal leheküljel, kes on poolt, kes on vastu. see on siis, vabandust, IMCO kolmkümmend viis seitse on see muudatusettepanek siis, jah veel kord, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, kontrolligem seda elektroonilise hääletusega. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, kakskümmend kuus vastu, sai vastu võetud. EKOn kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid. kontrolligem. hääletus on avatud, me kontrollime muudatusettepanekut kolmsada kuuskümmend kuus, vaid mõned käed olid püsti. hääletus on lõppenud nüüd. nüüd on asi selge, nelikümmend kaheksa poolt, seitse vastu, üks erapooletu, selgelt vastu võetud paarid NZ kolmsada kuuskümmend seitse, kolm kuus kaheksa, kuus üheksa, seitsekümmend ja ITRE kaheksateist. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend üks. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? kontrolligem seda elektroonilise hääletusega. hääletus on avatud kolmsada seitsekümmend üks on see, mida me kontrollime praegu. hääletus on avatud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud. IMCO kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu kontrolligem seda elektrooniliselt ja hääletus on avatud, IMCO kolmkümmend kuus. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaheksa vastu, üks erapooletult tagasi lükatud. kolm, seitse, kaks, identsed. jah, kaks, kolm, seitse, kaks, kolmsada seitse, kolm, identsed. Käte Sinnadi omaga, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid tagasi lükatud. kolm seitse neli Andreas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm seitse viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud viisteist raportööri oma, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolm seitse kuus, Employment nelikümmend üheksa ja Econ viisteist, identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolm seitse kaheksa, Korbi, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, kontrolligem seda elektrooniliselt, kolm seitse kaheksa läheb hääletusele. hääletus on lõppenud kakskümmend seitse, kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. kolm, seitse, üheksa, McCaven, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine langeb ära, siis see läheb kompromissi alla, järgmised paar lehekülge ka ja läheme lehekülje kakskümmend üheksa juurde, siin keskel on ITRE kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid, vastu võetud. lehekülg kolmkümmend kolm, muudatusettepanek nelisada seitseteist, artikkel kuus, lõige kolm A, see on uus siis, kõigile selge, kus kohas me oleme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud leheküljel kolmkümmend viis ja panen hääletusele kolmsada üheksakümmend, äh, kolm, nelisada kolmkümmend viis tagasi lükatud, järgmine, mille neli, kaks, kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud, siis on Need lähevad äh, otse sinna sisse, ITRE kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelisada kakskümmend seitse, nelisada kakskümmend kaheksa, neli kaks üheksa, ITRE kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, neli kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud neli, kolm, kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, kolm, neli, neli, kolm, viis on artikkel seitse kustutamise kohta, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. neli, kolm, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolm, neli, kolm, kaheksa, kes on poolt, kes on vastu taga, äh, erapooletuid tagasi lükatud, kaks identset, neli, kolm, kuus, IMCO nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Empl viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, neli, tagasi lükatud. artikkel seitse paragrahv üks A uus muudatus neli kolm üheksa kätesinnad, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. järgmine langeb ära. nelisada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, identsed kaheksateist ja IMCO nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja läheme edasi lehekülje nelikümmend juurde. Ähm, nelisada 400 ähm, nelisada kuuekümne, neljasada kuuekümne seitse juurde. see on muudatusettepanek artiklile kaheksa, kes on poolt? Ähm, erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd läheme edasi leheküljele nelikümmend kaks minu paberites, vähemalt see on äh, nelisada kaheksakümmend üks, Turmes Auken, artikkel kaheksa, lõige kolm A uus kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. või vastu võetud, vabandust. leheküljel nelikümmend kolm tagasi lükatud. järgmisel leheküljel on muudatusettepanek mis on juba teistesse sisse põimitud ja FEM-i me ei hääleta, lähme edasi muudatusettepaneku leheküljel nelikümmend neli, muudatusettepanek äh, proua Ferreira ja teiste poolt esitatud muudatusettepaneku juurde, kes on poolt, vastu. kontrollime seda elektrooniliselt. see on siis muudatusettepanek neli, neli, kolm. This. Yeah. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. ja lähme nüüd edasi muudatusettepaneku ühe, neli, üheksa, neli juurde, härra Fjellner, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kontrollime, mis on meie järgmine muudatusettepanek ja kas järgmine langeb ära või ei lange ära. paistab, et langeb. sellisel juhul läheme edasi kahe identse muudatusettepaneku juurde, nelisada üheksakümmend viis ja ITRE kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek kakskümmend kaks raportööri poolt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. siis järgmine langeb ära ja läheme edasi artikkel kaheksa lõige viis A, viis B, viis C, uued ja siis äh, esimene muudatusettepanek lehest nelisada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmine neli üheksa üheksa ja ITRE kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektroonilise hääletusega. kontrollime kahte identset muudatusettepanekut, nelisada üheksakümmend üheksa ja ITRE kolmkümmend üks. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, järelikult vastu võetud. järgmine muudatusettepanek langeb ära. viissada üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? see oli ka identne ITRE kolmekümne kahega, nii et lähme edasi IMCO neljakümne seitsme juurde, kes on poolt? vastu erapooletud. tagasi lükatud ja siis viissada kaks ja ITRE kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Next to be voted seven employment sixty seven i put it to the vote who is in favour ja employment kakskümmend kaks kontrollime elektroonilise hääletusega see on employment kuuskümmend seitse hääletus on alanud hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt kolmkümmend kaks vastu tagasi lükatud muudatusettepanek viissada neli ja IMCO nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime ka seda elektrooniliselt. viissada neli ja IMCO nelikümmend üheksa siis. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend vastu, järelikult vastu võetud viissada viis ja IMCO nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, ei, ei, üks muudatusettepanek, IMCO on kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada seitse, vabandust, viissada üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viissada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üksteist ja ITRE kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm identset muudatusettepanekut, viissada kaksteist, employment kuuskümmend kaheksa ja EKOM kakskümmend kaks vabandust, ma jätsin ühe muudatusettepaneku vahele, ütleb esimees. hääletame kõigepealt muudatusettepanekut viissada kaheksa, Ferreira ja Vernu. see on siis sulgudes muudatusettepanek. saate aru, mida me hääletame, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd äh, kolm identset muudatusettepanekut, viissada kaksteist, employment kuuskümmend kaheksa, EKA on kakskümmend kaks, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viissada kolmteist proua Aasa Vestlundilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisel leheküljel hääletame artiklit üheksa, lõige kaks A, see on uus paragrahv, muudatusettepanek viissada seitseteist, jällegi Aasa Vestlundilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viissada kaheksateist ja viissada üheksateist, kaks identset muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised kaks muudatusettepanekut langevad ära. ja jälle langeb üks veel ära, lähme viis, kaks, kaks me ei hääleta. see on identne sisu osas ühesõnaga viissada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja minu paberites läheme nüüd leheküljele nelikümmend kaheksa, seal keskel, lehekülje keskel on Butires Cortinese muudatusettepanek viissada kolmkümmend kaheksa. niisiis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada nelikümmend üks, kes on poolt, viissada kolmkümmend üheksa. kontrollime seda, jah. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend viis poolt, seitse vastu. paistab, et äh, ma hakkan ära väsima. Äh, ma vabandan teie ees. niisiis, äh, viissada kolmkümmend üheksa on selgelt vastu võetud. viissada nelikümmend üks, kes on poolt? vastu. kontrollime ka seda. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud. kaks identset muudatusettepanekut, viissada nelikümmend ja viissada kaheksa. Äh, neli sulgudes, see on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli, MK viiskümmend kolm, identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud leheküljel viiskümmend minu paberites on mul muudatusettepanek IMCO viiskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. samal lehel on mul muudatusettepanek Employment seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime siiski elektrooniliselt. ühesõnaga, tööhõivekomisjoni muudatusettepanek seitsekümmend viis, kontrollime seda. hääletus on alanud. Employment seitsekümmend viis, see puudutab artiklit äh, kümme, paragrahv kaks A, uus paragrahv. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, üheksateist vastu, erapooletuid ei ole vastu võetud. viissada viiskümmend neli MacEvan, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada viiskümmend viis langeb ära, viissada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada viiskümmend seitse Heidi poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud oli tegelikult identne Jüri viiega. aga see on järgmisel lehel, nii et see on juba meil siis hääletatud Jüri viis. vaid siis me peame hääletama siiski Jüri viis muudatusettepanekut ka, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viissada viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. Jüri Kuus, poolt. vastu. erapooletud. kontrollime seda elektroonilise hääletusega. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud Jüri Seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kaksteist, viis viis üheksa proua grupalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis kuus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektroonilise hääletusega. hääletus on alanud kontrollime muudatusettepanekut viis, kuus, kaks, viissada kuuskümmend kaks proua Ferreiralt, hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud, viissada kuuskümmend proua Korbilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et tagasi lükatud võib-olla sama olukord nagu eelmise hääletuse puhul, aga kontrollime elektrooniliselt kontrollime muudatusettepanekut viissada kuuskümmend. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kolmkümmend kolm vastu tagasi lükatud. kolm identset muudatusettepanekut, viissada kuuskümmend üks, tööhõive seitsekümmend seitse, EKOn kakskümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek viissada kuuskümmend kolm ja IMCO viiskümmend kuus on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Employment seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd võime siin hüpata üle paari lehekülje, jätta need vahele ja läheme leheküljele viiskümmend viis minu paberites vähemalt. ja lähme artikli kaksteist paragrahv äh, kaks A uue juurde ja esimene muudatusettepanek, mida me hääletame, on viissada üheksakümmend viis äh, sarnase Martiine Saiala Sender, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üheksakümmend neli, Ulmer, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lähme leheküljele kuuskümmend. lehekülje keskel on artikkel viisteist lõige üks, esimene muudatusettepanekut, mida me hääletame, on kuussada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis kuussada nelikümmend seitse ja employment üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime seda elektroonilise hääletusega hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. kuussada nelikümmend kaheksa Ferreiralt, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada nelikümmend üheksa Peeter Liiselt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kuussada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et vastu võetud, aga ma arvan, et kontrollime seda elektroonilise hääletuse abil kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend viis vastu on vastu võetud see muudatusettepanek. kuussada viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime ka seda elektrooniliselt. kuussada viiskümmend kolm. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend kolm vastu tagasi lükatud. nüüd kokku äh, kolm muud, identset muudatusettepanekut, kuussada viiskümmend neli, ITRE kolmkümmend kaheksa ja kuussada viiskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. Employment üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda elektrooniliselt, Employment üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud. Employment sada, kes on poolt? vastu. erapooletud? sama enamus. kuussada viiskümmend kuus, Vaiskerber Ulmer, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada viiskümmend üheksa, langeb ära, kuussada viiskümmend seitse, ka see langeb ära. kuussada kuuskümmend üks, kas me oleme seda juba hääletanud? aga me võiksime seda elektrooniliselt üle hääletada. hääletame üle kuussada kuuskümmend üks Andreevs elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. järgmised kaks muudatusettepanekut langevad ära. Läheme muudatusettepaneku kuussada kuuskümmend kaks juurde, kes on poolt? vastu ah, kontrollime seda elektroonilise hääletusega. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kolmkümmend neli vastu, selgelt tagasi lükatud järgmised kolm muudatusettepanekut on identsed, kuussada kuuskümmend kolm, kuussada viiskümmend seitse ja kuussada viiskümmend kaheksa ja IMCO kuuskümmend üheksa kuulub ka sinna gruppi, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm. järgmine siiski langeb ära. kolm identset muudatusettepanekut jälle, kolmkümmend neli, kuussada kuuskümmend neli ja ITRE kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada kuuskümmend seitse. kontrollime seda. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud kuussada kuuskümmend kaheksa ja IMCO seitsekümmend. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja siis kuussada kuuskümmend üheksa, Toomas Auken, tagasi lükatud, kuussada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada seitsekümmend üks kuussada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks identset muudatusettepanekut, kuussada seitsekümmend kaks, kuussada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada seitsekümmend neli ja employment üheksakümmend seitse. siin on protseduuriline küsimus, proua Omen Ruiten. esimees, mul on suuline muudatusettepanek see suuline muudatusettepanek peaks olema Commission in cooperation with member states eh, may designate the border regions eh, innovat- evaluated. Yeah, yeah, it's already in, in your files. You... see on juba teie toimikutes olemas, eh, teil on kirjalikult see muudatusettepanek olemas, see suuline muudatusettepanek, see on suuline muudatusettepanek mille on esitanud äh, Rahvapartei fraktsioon ja mis puudutab äh, artiklit viisteist A uus ja see puudutab muudatusettepanekut kuussada seitsekümmend neli, employment üheksakümmend seitse, Egon kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kuussada seitsekümmend viis ja ITRE nelikümmend, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. vabandan, selgelt tagasi lükatud oli see muudatusettepanek, ainult üks käsi oli üleval toetuseks ja see oli härra Fjellner, ma ajasin äh, sassi, mul läks lihtsalt keelevääratus tuli vahele. kuussada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu? erapooletud kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud So is the outcome of the last year. Okay. So next. niisiis, äh, järgmisena hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend viis. see on raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek langeb ära, järgmine langeb ka ära. ja muudatusettepanek kuussada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda elektrooniliselt. muudatusettepanek kuussada seitsekümmend üheksa. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud. siis hääletame muudatusettepanekut kuussada kaheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend üks, härra Andreev, siis kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. Employment sada üks langeb ära, järgmine langeb ka ära, Imco seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmine langeb ka ära, siis äh, järgmine langeb ka ära, nii et me võiksime kaks lehekülge vahele jätta siinkohal ja lähme edasi minu lehe, minu paberites leheküljele kuuskümmend neli, artikkel kaheksateist, lõige üks. ja hääletame muudatusettepanekut employment sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektroonilise hääletusega. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üheksa vastu tagasi lükatud, IMCO seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, employment sada kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada üheksakümmend kaheksa, Anja Vaisker-Pea ja Toomas Ulmer, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud IMCO seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks identset muudatusettepanekut, kuussada üheksakümmend üheksa ja employment sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsesada Ferreiralt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektroonilise hääletusega. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kakskümmend viis poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsesada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ainult mõned käed olid märgata, kontrollime. seitsesada kaks hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. IMCO kaheksakümmend suulise muudatusettepanekuga raportööri poolt, see on juba teie dokumentides olemas, kes on poolt? vastu? erapooletult? vastu võetud. IMCO kaks kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? era-, kontrollime elektrooniliselt. IMCO kaheksakümmend üks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kolmkümmend üheksa vastu, selgelt tagasi lükatud. seitsesada kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolm identset muudatusettepanekut, seitsesada neli, employment sada viis ja EKA on kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada viis. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja jõuame preambula põhjenduste juurde. viiskümmend kolm, kes on poolt? kodukorraline küsimus, palun, Peeter Liise. jah, härra esimees, ma saatsin teile emaili, aga võib-olla oleks mõistlik, kui ma siin selgitaksin ka suuliselt. siin on mõned muudatusettepanekud põhjenduspunktide osas, mille olen esitanud mina ja mõned kolleegid ja ma olen leppinud nende osas kokku raportööriga ja ka teised ei ole olnud sellele vastu, et me võtame muudatusettepaneku kuuskümmend 60 kaheksakümmend seitse tagasi teise osa ja see teine osa algab sõnadega does not oblige member states to ja nii edasi. ma olen selle esitanud ka kirjalikult, aga mulle öeldi, et oleks hea, kui ma siin selgitaksin ka seda. kuuskümmend on tagasi võetud ja kaheksakümne seitsmenda muudatusettepaneku teine osa ka siis. jah, okei, I hope. jah ma loodan, et ma sain äh, õigesti aru tõlkest. ja mul on see küll kirjalikult saadetud, nagu ma saan aru. see on juba hääletusdokumentides kirjas, me lihtsalt jätame vahele selle siis, nagu ma aru saan. Lähme siis edasi põhjenduspunktide hääletamisega. Äh, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. okei okay,, next one falls. järgmine langeb ära. viiskümmend seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. EK on üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu ma arvan, et tagasi lükatud, aga kontrollime seda siiski elektrooniliselt. hääletus kohe algab. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt kolmkümmend kaks vastu tagasi lükatud. järgmine muudatusettepanek on tagasi võetud, nagu härra Peeter-Liise ütles, IMCO üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud employment üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. ma nägin, et Chris Davis hääletas nii poolt kui vastu <laughs> nii et hääletus on nüüd siis lõppenud. kakskümmend poolt, kolmkümmend viis vastu, nüüd on tulemus küll selge. tagasi lükatud employment kaks, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud employment kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, põhjenduspunkti neli kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine langeb ära. ehk on kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Employment neli, viis, neli ja viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime seda siiski elektrooniliselt igaks juhuks hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kolmkümmend vastu, sama enamus jällegi employment seitse, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, hääletame osade kaupa, eks ole, kes on esimese osa poolt, vastu kontrollime seda elektrooniliselt. esimene osa muudatusettepanekust kuuskümmend viis ja IMCO kaks. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime seda teist osa elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud. FEM kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud IMCO kolm, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime seda. IMCO kolm. Vote is open. The vote is closed. hääletus on lõppenud, kuusteist poolt, nelikümmend vastu. tulemus on selge, tagasi lükatud selgelt kuuskümmend kuus proletardit, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud raportöör kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine langeb ära, employment kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa proua Leotoldelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks identset muudatusettepanekut, kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks identset, seitsekümmend üks ja MK neli, kes on poolt, vastu seitsekümmend üks ja IMCO neli langeb ära see. minu muudatusettepanekutes on kirjas, et kui seitsekümmend, kuuskümmend üheksa on vastu võetud, siis langeb see ära. jah, ütleb esimees, äh, tõesti langeb ära. Äh, järgmine muudatusettepanek on keeleline muudatusettepanek, äh, nii et okay. It were two. Let me check. Let me check. Next amendment. It were two. Yeah. So. niisiis, hääletame järgmisena ITRE kaks muudatusettepanekut, mis käsitleb põhjenduspunkti number üheksa. kas on selge, mida me hääletame? ei ole. on selge? paistab, et on selge. see on leheküljel kuuskümmend kaheksa minu paberites. eelnevad muudatusettepanekud langevad ära, nii et põhjenduspunkt number üheksa, ITRE kaks muudatusettepanek, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime seda elektroonilise hääletuse abil. hääletus on lõppenud, vastu võetud ah. okay. i put to the vote seventy six of Mrs Tyson, who is in favor? seitsekümmend kuus proua Tysonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, suuline muudatusettepanek raportöörilt käib selle juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, IFM neli, need langevad ära ka järgmine langeb ära ja siis veel terve rida langeb ära siit neid. hääletame muudatusettepanekut kaheksakümmend neli. niisiis äh, hääletame Käti Sinoti muudatusettepanekut kaheksakümmend neli. kas on selge, mida hääletame? see on identne muudatusettepanekuga kaheksakümmend viis proua Leotardilt. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viis proua raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Yeah, but we, I put to the vote. Yeah. We have three identical amendments. meil on äh, kolm identset muudatusettepanekut, kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse, info kuus äh, ja see, seda mainis siis kaheksakümne seitsmenda teist osa mainis ka Peeter Liisa, teine osa on tagasi võetud. niisiis hääletame kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse, IMCO kuus ja nii edasi, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime seda elektroonilise hääletuse abil. hääletus on lõppenud kolmkümmend poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. üheksakümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kes on poolt, vastu, poolt, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli langeb ära, üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus, käte sinutilt, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektroonilise hääletuse abil. FEM kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kolmkümmend neli vastu tagasi lükatud. FEM seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime, äh, ma ei näinud ühtegi kätt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Employment kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tulemus on selge. sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine langeb ära. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud EKOn kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Jüri kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, employment viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, identsed muudatusettepanekud sada viis, sada kuus, sada seitse, sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmine langeb ära, hääletame muudatusettepanekut sada üheksa proua Leotardelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, järgmine muudatusettepanek langeb ära, nagu ma ütlesin. hääletame muudatusettepanekut üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment kuusteist, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime seda elektroonilise hääletusega, employment kuusteist. Vote is closed. hääletus on läb-, lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend kuus vastu, vastu võetud väikese häälteenamusega järgmisena hääletame kahte identset muudatusettepanekut. Need on äh, sada kolmteist MacAvenilt, mm, kes on vastu, poolt vastu, erapooletud. sada neliteist. kontrollime sada kolmeteist siiski. see on siis proua MacAveni muudatusettepanek. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm identset muudatusettepanekut, sada kuusteist, sada seitseteist, sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks, langeb ära uh,. Next has been incorporated directly. ja Econ on sisse võetud sada kakskümmend ka ja IMCO ka sada kakskümmend viis, siis äh, siin on kirjas, et kui vastu võetud, on see kui äh, täiendav lisand, äh, mis võetakse arvesse IMCO kümne puhul. kes on saja kahekümne viie poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis äh, ees, eeskiri nelikümmend seitse, sada kakskümmend neli, eitri kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks identset, sada kakskümmend seitse, employment seitseteist, kes on poolt vastu. no ma eksisin, need langevad ära, me ei hääletagi seda, lähme edasi järgmise muudatusettepaneku juurde, sada kakskümmend kaheksa ja sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt sada kakskümmend kaheksa, sada kakskümmend üheksa, kas tahate kontrollida? kontrollime siis elektroonilise hääletuse abil. kontrollime kahte identset muudatusettepanekut, sada kakskümmend kaheksa ja sada kakskümmend üheksa. kas on selge? me räägime preambula põhjendusest kakskümmend kuus, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend vastu, mul oli õigus sada kolmkümmend, hääletame seda, kes on poolt. kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks ja, ja sada kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. järgmine muudatusettepanek ITRE four, yeah, ITRE four to be. hääletame ITRE nelja, sellepärast et äh, eelnev muudatusettepanek on teistesse juba lõimitud, ITRE neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmine muudatusettepanek on ka sisse võetud juba äh, neljakümne seitsmenda eeskirja järgi, lähme edasi saja kolmekümne nelja juurde, kes on poolt, sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend ühe, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmine langeb ära kontrollime saja kolm, kolm mis siin on, sada kolmkümmend kaheksa langeb ka ära, nii et hääletame nüüd äh, IMCO kahteteistkümmet, kes on poolt, IMCO kaksteist, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa, kontrollime seda few seconds laske ma kontrollin paari sekundi jooksul, mis siin toimub. järgnevad langevad ära. sada nelikümmend üks Anja Weisgerberilt hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks identset muudatusettepanekut, sada nelikümmend kaks, sada nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. Employment kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli, kes on poolt, ai, see langeb ära, ütleb esimees, siis järgmine langeb ka ära, kaks identset, sada nelikümmend viis ja sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud,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 me kontrollime employment kakskümmend. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, see on vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt? kas see langeb ära, küsib esimees Ah, okei okay,, okei okay,, okei okay.. It, it's mistake in my file. Äh, mul on siin paberites viga, see siis langeb ära, sellepärast et employment kakskümmend võeti vastu või employment kakskümmend üheksa. IMCO kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Employment kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes on poolt, ei, see langeb ära, ütleb esimees sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. mulle tundub, et tagasi lükatud sada viiskümmend kuus elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, see on vastu võetud järgmine langeb ära sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine langeb ära kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks Koppa. ma panen selle hääletusele, kes on poolt. sada seitsekümmend kaks. uus põhjenduspunkt kolmkümmend üheksa A, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend kolm ja IMCO seitseteist, need on identsed, kes on poolt, vastu. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend vastu, see on tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli, Weisberg oli Ulmer, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis ja MK kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus ja ka sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmine langeb ära, sada seitsekümmend üheksa ja ITRE viis Yeah, we have to check because I have me peame siin kontrollima, sest et mul on viis ja kuus paberites kirjas korraga. ITRE viis. sada seitsekümmend üheksa ja ITRE viis. hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend härra Seeberilt, suulise muudatusettepanekuga raportöörilt ja see on ident IMCO üheksateistkümnega. Ora-, suuline muudatusettepanek on teil teie kaustas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud yeah, yeah. So uh,, so I uh, am sorry. niisiis äh, viimane äh, hääletus ei oma mõtet, sest ITRA viis me võtsime juba vastu, seega sada kaheksakümmend ja IMCO üheksateist langevad ära, ma ütlen seda ainult selgituse mõttes. niisiis, läheme nüüd edasi, sada kaheksakümmend üks ja sada kaheksakümmend kaks Äh, proua Weisgerberi ja proua McEvani muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm identset, sada kaheksakümmend kolm, ITRE kuus ja Employment kakskümmend kolm, kes on poolt? oi, see langeb üldse ära, ütleb esimees. ma, ma mõnikord loen liiga kiiresti asju. järgmine langeb ka ära ja ka järgmine ja järgmine. nii viimane põhjendus nelikümmend kuus A ja nelikümmend kuus B ja Põuise muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Employment kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend neli vastu, see on vastu võetud ja employment kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. okei okay,, I see, I see, I see point of order, Dagmar Rod- äh,. protseduuriline küsimus äh, Dagmar Rod-Berentilt. aitäh äh,, kahju, et ma pean sekkuma ma paluksin, et me katkestaksime hääletuse viieks minutiks, minu fraktsioon peab nõu pidama. jah, ma esimehena nõustun, et see oli väga keeruline raport, aga ainult viis minutit. pidage ajast kinni

Your... niisiis, kolleegid, palun istuge oma kohtadele äh,. proua Roth-Berend äh,, ma äh, ootan veel mõned äh, minutid, äh, enne kui ma teile sõna annan, et siin saalis valitseks vaikus selleks hetkeks. palun istuge oma kohtadele. okei okay,, Dagmar, madam, you have the floor Uh, niisiis, uh, ma tean, et see on ebatavaline menetlus, eriti viimasel istungil, aga mul on väga kahju, ma pean ütlema, et meie fraktsioon peab jääma lõpphääletusel erapooletuks, me tahtsime teistmoodi hääletada, aga kaks väga olulist punkti, eriti õigusliku alusel lisamine sada viiskümmend kaks ja äh, artikli kaheksakümmend kolm küsimus Äh, on väga olulised meie fraktsiooni jaoks äh, ja ka mõned teised meie muudatusettepanekud ei ole läbi läinud, need oleks veel põhjendanud, aga kui äh, nende kahe poolt hääletamist ma ei saa praegu fraktsioonile õigustada, nii et, et mul on väga kahju, aga me peame jääma erapooletuks. aitäh, see oli väga selge avaldus. niisiis, nüüd siis lõpphääletus, tegemist on elektroonilise hääletusega, ettepaneku eelnõu muudetud kujul ja hääletus on alanud The vote, everybody had vote. kas kõik on hääletanud? on kõik hääletanud? näib, et mitte. tegemist on siis elektroonilise hääletusega, kas kõik on nüüd hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kolm vastu ja üheksateist erapooletut ja nüüd läheme, äh, hääletame õigusloome resolutsiooni eelnõu üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kolm vastu, kakskümmend erapooletut. õnnitlused raportöörile. see raport on vastu võetud ning minu õnnitlused ka kõigile, kes selles protsessis osalesid, samuti variraportööridele ja personalile, suur aitäh! ja palun ärge saalist lahkuge, äh, istung läheb edasi. meil on veel päevakorras teisi asju, järgmisena kümnes päevakorrapunkt. tegemist on nõukogu soovitusega, mis puudutab patsientide ootust äh, sealhulgas siis nakkustega seonduva tervishoiu küsimused. raportöör on proua Sartori, tahaksin küsida, kas me saame kohe hääletama hakata? suur aitäh! niisiis, valmistage oma hääletusnimekirjad ette ja alustame muudatusega kas kõigil on hääletusnimekiri? kas me võiksime alustada, palun, muudatus seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, kolmkümmend kaks. kas kõik on hääletanud? ei ole veel. hääletus on lõppenud. üheksa poolt, kolmkümmend neli vastu, see on tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmine langeb ära. kolmkümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, mille on teinud Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa langeb ära kolmkümmend neli proua Krupalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine langeb ära, kolmkümmend viis proua Sartorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, kolmkümmend seitse elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu, see on vastu võetud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, kes on poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, koos suulise muudatusettepanekuga Aldelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme põhjenduspunktide juurde, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, raporti eelnõu muudetud kujul elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud viiskümmend poolt, keegi pole vastu, keegi pole erapooletu. ja nüüd äh, õigusloome resolutsiooni eelnõu. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. viiskümmend poolt, keegi pole vastu, erapooletuid ei ole. õnnitlused meie raportöörile, proua Sartorile ja kõigile teistele, kes selles protsessis osalesid, suur aitäh teile kõigile. So uh... nii, päevakorrapunkt number üksteist, mis puudutab bensiini juurde ütlemist sõiduautode tankimisel bensiinijaamades muudatusettepanekuid on kolm lehekülge ning ma tahaksin härra Adamus Adamolt, kes raportööri asendab, küsida, kas me saame kohe hakata hääletama. härra Adamus Adamu. Teie nimi on kirjutatud raportööri asemele ja ma tahaksin küsida, kas me saame kohe hakata hääletama jah, mul ei ole mitte midagi öelda, me saame kohe hääletama hakata, ütleb härra Tamu. suur aitäh. niisiis, alustame muudatusega üks. on teil ikka hääletusnimekiri kõigil, kõik on valmis, jah? niisiis üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? üheksateist poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend üheksa vastu, seega on tagasi lükatud. kakskümmend üks proua Krupalt, kes on poolt vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kakskümmend kaks proua Hassilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist, kes on poolt, vastu, kontrollime. muudatusettepanek üksteist, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu, see on vastu võetud. kakskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga kuuelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis suulise muudatusettepanekuga kuuelt, kes on poolt vastu. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime elektrooniliselt. ja nüüd on hääletus lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, üheksateist vastu, see on vastu võetud. kakskümmend kuus suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt vastu. ainult mõni käsi oli püsti, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, nelikümmend üks poolt, viis vastu ja kaks erapooletut, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. kakskümmend seitse härra Puusekilt. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. me kontrollime muudatust kakskümmend üheksa härra Seeberilt hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, see on tagasi lükatud. kolmkümmend, sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist hästi-hästi, kontrollime neliteist teine osa. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, viisteist poolt, kolmkümmend viis vastu, see on tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist suulise muudatusettepanekuga sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus koos suulise muudatusettepanekuga kuuelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu kontrollime seda elektrooniliselt. kontrollime muudatust seitse, mille on esitatud raportöör põhjenduspunkti kuus kohta, hääletus on nüüd lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend kaks vastu, see on vastu võetud. kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt? vastu kontrollime ka seda elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kolm vastu, see on vastu võetud. kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd panen hääletusele raporti eelnõu tervikuna, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. nelikümmend kuus poolt, üks vastu ja kolm erapooletut. Yeah. Yeah, Andreas, give the good proposal before you will ma tahaksin teile veel meelde tuletada, et pärast lõpphääletust ootab meid siin väljas fotograaf, kes tahab meie komisjonist grupipilti teha. aga nüüd hääletame õigusloome resolutsiooni eelnõu, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend kaks poolt, üks vastu, neli erapooletut. minu õnnitlused raportöörile, härra Papadimulisele. ma loodan, et härra Adamu annab need õnnitlused talle edasi. suur aitäh. ja nüüd, kallid kolleegid, need, kellel ei ole midagi muud teha, palun tulge ja teeme ühispildi yeah and photograph is waiting out fotograaf ootab sind äh, saalist väljas, nii et me peame saalist lahkuma